väga tähtis, et Euroopa koos partneriga seda teeks ülemaailmselt või mõtleb, millised on teistsugused alternatiivid. suur tänu, suur tänu, seega on ühitene arutelu lõppenud selles küsimuses ja hääletus toimub homme keskpäeval. Meine sehr verehrten lugupeetud kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on juba, on härra Kaasa raport ühine käibemaksusüsteem ja hariliku maksumäära miinimumtaseme järgimise kohustuse kestus. ja me kohe alustaksime ka aruteluga ja esimene kõneleja on härra Kaasa, kes saab sõna neljaks minutiks neli minutit, palun. suur tänu, proua president. ma tahaksin pöörata teie tähelepanu sellele, et ECONi komisjonis toimub oluline hääletus ja kahjuks paljud liikmed ei saa olla siin kohal, sest äh, me, meie arutelu on veninud ja hääletus ECONis juba algas nagu president ütles, on raport väga oluline, sest siin räägitakse käibemaksusüsteemist, mida meil on vaja muuta. nagu te teate, on praegune käibemaksusüsteem juba mõnda aega kehtinud praegune süsteem on olnud paigas alates üheksakümne kolmandast aastast ja seda on pikendatud juba korduvalt. nagu te teate, ei ole selline lähenemine jätkusuutlik, seetõttu peaksime me leidma mingisuguse alalise lahenduse. praegu üleminekusüsteem ei anna piisavalt tulemusi meie siseturu jaoks. see süsteem pärsib ettevõtete tõhusust ja ei aita meil kaasa piiriüleselt tegutseda. ja mis veelgi murettekitavam, see süsteem muudab meid haavatavaks erinevate pettusskeemide suhtes, näiteks karussellipettuse suhtes, mida me arutasime ka hiljuti parlamendis. see aga mõjutab oluliselt liikmesriikide maksutulusid meie ees olevad otsused ei ole lihtsad, selleks, äh, nende vastuvõtmiseks on tarvis pidada pikki arutelusid, nagu te teate, siis komisjon kinnitas meile hiljuti, et varsti tullakse välja niinimetatud rohelise raamatuga. see raport, mille mina koostasin, üritab tagada, et see protsess on sujuv ja tehakse kõik, mis võimalik, tagamaks, et uus süsteem muudab siseturu tõhusamaks. teiseks, see uus süsteem peaks vähendama koormat ettevõtete pealt ning kolmandaks, võideldakse tõhusalt pettuse vastu. see raport, nagu te teate, võeti meie majanduskomisjonis juba vastu ning sellega õhutatakse ka komisjoni tagama, et kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks tullakse välja konkreetsete ettepanekutega, ma rõhutaksin veel kord. me ei soovi, et uus süsteem jõustuks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, vaid sellealased ettepanekud peaks tehtama kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ma arvan, et ma väljendan siin terve parlamendi arvamust, kui ma ütlen, et me soovime, et süsteem jõustuks ennem praeguse mandaadi lõppu. et praegust öö, olemasolevat süsteemi ei peaks jällegi pikendama. me eeldame, et astutakse tõsiseid samme uute ettepanekute väljatöötamisel. ma tahaksin kokkuvõtteks tänada variraportööre, kolleege ja ma loodan, et meie arutelud selles küsimuses saavad olema väljapaistvad, et lahendus leitaks võimalikult kiiresti. suur aitäh, härra Kaasa ja nüüd äh, saab komisjoni nimel sõna volinik Šemeta aitäh, president, lugupeetud saadikud. ma sooviksin tänada Euroopa Parlamenti ja eriti härra Kaasat tema konstruktiivse ja kiiresti koostatud raporti eest, mis käsitleb siis komisjoni ettepanekut pikendada hariliku maksumäära, maksumäära miinimumtaseme järgimise kohustust. tegemist on ettepanekuga, mis ei ole vastuoluline Eh, parlamendi arvamus komisjoni ettepaneku suhtes võimaldaks nõukogul selle ettepaneku enne aasta lõppu vastu võtta just eh, eh, siis selleks ajaks, kui praegune e-, eeskiri aegub. seda ettepanekut on nõukogu töörühmas juba arutatud, mitte mingisuguseid probleeme ei tekkinud selle kiire heakskiitmisega nagu härra Kaasa ütles, annab komisjoni ettepanek ettevõtetele õiguskindluse ning võimaldab edasist äh, standard äh, käibemaksumäära rakendamist Euroopa Liidu tasandil. komisjonil on plaanis peatselt käivitada ka laiapõhjaline arutelu käibemaksu tuleviku üle, selleks et hinnata äh, Äh, seda käibemaksu ning tegeleda probleemidega käibemaksusüsteemis, milleks on keerukus, suur halduskoormus ettevõtete jaoks ning loomulikult pettused. enne aasta lõppu teen oma kaasvolinikele ettepaneku avaldada roheline raamat, mis käsitleb praeguse käibemaksusüsteemi hindamist ning viise, kuidas tulevikus edasi liikuda ma ootan teie reaktsiooni sellisel küsimusel nagu sa-, kuidas saavutada lihtsam, jõulisem ja kaasaegsem käibemaksusüsteem ning kuidas vähendada käibemaksu sissevõtmise, sissenõudmise kulusid ettevõtetele, eriti VKE-dele, samas vähendades pettust ning andes liikmesriikidele suurema paindlikkuse rohelise raamatu tulemuste põhjal koostab siis komisjon oma tulevase poliitika käibemaksu äh, vallas ja meil on kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus plaanis avaldada ka teatis käibemaksu tuleviku kohta. see raport näitab, et parlament on huvitatud käibemaksualastes äh, diskussioonides osalemas, osalesemisest. ma tervitan parlamendipoolset huvi ja ma loodan, et meil seisab ees viljakas arutelu selles väga olulises küsimuses aga ma leian, et need muudatusettepanekud, mis on tehtud, jäävad täna arutatava ettepaneku ulatusest välja, see tänane ettepanek puudutab ainult selle süsteemi pikendamist. meie edasised arutelud peaksid tuginema rohelisele raamatule, eriti selles osas, mis puudutab eh, muudatusettepanekut, kus nõutakse, et komisjon tuleb välja konkreetsete reeglitega käibemaksumäärade kohta antud hetkel komisjon ei saa välja pakkuda mingeid kuupäevi, millal me konkreetselt selle ettepaneku käibemaksumäärade kohta esitame. me ei saa öelda ette, millised on konsultatsioonide tulemused, sest need konsultatsioonid puudutavad ka muud kui käibemaksumäärasid. ma loodan, et need konsultatsioonid annavad meile selge pildi sellest, millised on tulevased prioriteedid käibemaksu vallas komisjoni tulevane õigusloomealane ettepanek sõltub üsna palju nende konsultatsioonide tulemus, tulemusest ja aitäh tähelepanu eest! suur tänu, härra volinik! ning nüüd me siis läheme edasi fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kõigepealt poolteist minutit, Rahvapartei, härra Essayan. see on esitys keskittyy nykyjärjestelmän voimassaoloajan jat- komisjoni ettepanek koondab tähelepanu sellele, et praegune kord jääb kehtima kuni aastani kaks tuhat viisteist ning eh, eh, toimub piiramine kümne protsendi pulga ulatuses, see on äärmiselt oluline selleks, et liikmesriikide vahel ei toimuks eh, konkurentsimoonutusi komisjon eh, loodetavasti tuleb väga kiiresti tagasi konsultatsioonide juurde, et luua eh, käibemaksusüsteem. mõned need ettepanekud, millega meie oleme välja tulnud, on äärmiselt olulised, sellepärast et praegusel ajahetkel on meil vaja näidata seda suunda, mida me tahame, kuhu me tahame minna oma käibemaksusüsteemiga. Eh, tulevikus peab meil olema eh, igatahes eh, väiksem kohustus VKE-del kanda just, mis puudutab eh, nende aruandlust. me peame võitlema ka käibemaksupettuste vastu asjad ei ole üldsegi korras paljudes liikmesriikides ja üks probleem, mida tuleb, millega tuleb tegeleda, on käibemaksu tõstmine aga tegelikult eh, see ei aita neid maid, kus on väga palju pettusi. on tehtud palju katseid võidelda pettustega, aga me ja me loodame, et just eh, komisjon paneb palli mängu selles osas suur tänu, proua Saia ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel kaheks minutiks härra Kutas. domnule președinte, așa cum se arată în propunerea de directivă a Consiliului, cota minimă a TVA a asigurat uh, funcționarea sistemului la un nivel acceptabil. Consider că e... suur tänu, härra president. see direktiivi ettepanek on praegusel hetkel taganud selle süsteemi korraliku äh, toimimise ja see süsteem võtab arvesse ka neid järeldusi, mis me oleme teinud mitmetest äh, erinevatest kriisidest. meil on vaja Euroopa strateegiat käibemaksu osas ja meil on vaja ka likvideerida need takistused, mis praegusel hetkel äh, takistavad VKE-de äh, arenemist, siin me mõtleme just pettuse vasta, vastasele võitlusele ja me peame praegusel hetkel rakendama üleminekuaja sätteid ja ma arvan, et selle perioodi pikendamine kuni kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat viisteist tagab teatud kindluse sellele sektorile ja see võimaldab välja töötada ka parema seadusandluse äh, käibemaksu, äh, käib, käibemaksu osas, mis on väga tähtis selle sektori jaoks. ma tahaksin siinkohal rõhutada seda, et on Äh, mõningaid valitsusi, kes soovivad käibemaksumäära kahekümne nelja protsendini viia, näiteks nagu Rumeenia ja Ungari. praegusel hetkel on valitsused piirdunud äh, käibemaksumääradega, mis kõiguvad kümne protsendi vahemikus, aga ma arvan, et me peame vältima seda, et käibemaksumäär läheks välja sellest vahemikust ja me peame arvesse võtma ka seda, et eh, Euroopa rahvastik eh, on järjest vaesem ja kõrgem käibemaksumäär puudutab neid otseselt. suur tänu, härra! ALDE nimel on sõna pooleteiseks minutiks härra Schmidtil. aitäh, president! kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri põhimõtteliselt peaksime me vältima Äh, inflatsiooni kontrollimist käibemaksu abil. aga senikaua, kui äh, käibemaksumäärad ei takista vabaturu toimimist, oleme me nõus sellega, et maksumäärad riigiti on erinevad. professor Monti oma raportis äh, ühisturu kohta juhtis tähelepanu sellele, et isegi tänased erinevused võivad negatiivselt mõjutada ühisturgu seetõttu nõuame meie äh, kindlat äh, käibemaksumäärade süsteemi niimoodi, et tulevikus me tõesti saaksime hoolitseda selle eest, et käibemaksudirektiiv äh, on kooskõlas ühisturu põhimõtetega ega teeni üksikute riikide huve. nagu volinik ütles, on oluline ka vähendada halduskoormust ning äh, tuleb ka VKE-dele maksude kogumise lihtsamaks muuta. samas tuleb luua äh, süsteem, mis ei võimaldaks pettusi. maksuküsimused on loomulikult liikmesriikide küsimused, meie soovime sellest põhimõttest kinni pidada, aga, aga ärgem unustagem seda, et hästi toimiv ühisturg äh, nõuab rohkemat koostööd, kui meil täna on, isegi eh, maksude küsimuses. seetõttu ma loodan, et komisjon julgeb oma järgmises ettepanekus ka seda teemat käsitleda ning et hästi toimiv ühisturg saab ikkagi selleks lähtepunktiks, vaatamata liikmesriikide vastuseisule. Eh, keerulised ajad nõuavad ka tõsist analüüsi, aitäh! aitäh! ja nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde proua Pasescu, üks minut, palun. näib, et proua Pasescu ei ole saalis. sellisel juhul saab üheks minutiks sõna härra Paska E, lugupeetud kolleegid hmm, volinik selles praeguses e, eelnõus öeldakse et meil on olemas minimaalne normaalne käibemaksumäär ja see jääb kehtima järgmiseks viieks aastaks aastani kaks tuhat viisteist aga eesmärk on minu arvates garanteerida see, et me tegelikult töötame ehm, ühtlustamise nimel. väga paljud ettevõtted ehm, kasutavad tegelikult Euroopas pettusi ja see näitab, et tegelikult kogu see kogu see süsteem on väga halvasti eh, üles ehitatud, kogu see süsteem takistab tegelikult rahvusvahelist eh, kaubandust ja väga palju on eh, tõepoolest pettusi ja need pettused oleks peaaegu nagu seadustatud. seega arvan ma, et see on meie ettevõtete huvides et me vaatame ja kontrollime üle meie eh, käibemaksusüsteemi. minu arvates aasta kaks tuhat kolmteist oleks selline ehm, selline ehm, aeg, mis sobiks väga hästi selleks, et me teeksime oma süsteemi tugevamaks. härra Brons okay maksud on äh, vajalik pahe ja me peame alati vajadusest kinni pidama. Äh, maksumäär, mis enne vajadusi kindlaks määratakse, tähendab lihtsalt seda, et me võtame rahvalt raha ära ja siis otsustame, milleks seda kulutada käibemaksumäärade ühtlustamine ühtse standardi ümber ja ühtse alandatud standardi suhtel, mida komisjon üheksakümne kolmandal aastal välja tuli, annaks liikmesriik, võtaks liikmesriikidelt rohkem võimu ära. maksude kogumise õigus on suveräänse riigi üks tunnuseid, seega selle õiguse äravõtmine oleks veel üks samm selleks, et Euroopa Liit on suveräänne riik ja liikmesriigid on lihtsalt selle ripatsid. Äh, VKE-de koormuse vähendamine on lihtsalt äh, kõr-, tähelepanu kõrvalejuhtimiseks tegelikult tõstatatud teema, tegelikult on kõik, äh, puudutab kõike Euroopa Liidu võimu tugevdamist. aitäh, härra Prons! ja proua Pasescu on nüüd lõpuks oma kohale tagasi jõudnud, äh, nii et, et äh, te saate üheks minutiks sõna. jah, EKOn komitis, komisjonis hääletati. meie strateegia via e, käibemaksu osas peaks e, olema suunatud sellele, et vähineb, et väheneb maksumaksja halduskoormus ja et paraneks VKI-de olukord selles äh, valdkonnas ei ole turul tasakaalu ja praegune vee käibemaksusüsteem, mida me kasutame, näitab, et tegemist on äh, suurte aukudega süsteemiga ja sellepärast ma kutsuksin komisjoni üles, et nad äh, avaldaksid oma uuringu tulemuse niipea kui võimalik sellepärast, et meid huvitab ka eh, kõik need eh, eh, jutuajamised, mis teil on olnud ettevõtetega. mis nüüd puudutab seda maksimummäära käibemaksu osas ja ka kohalikke maksumäärasid. suur tänu, nüüd on sõna volinikul. suur tänu, härra president kõigepealt ma tahaksin teid tänada nende kommentaaride eest, mida ma selle arutelu kestel kuulsin. mul on väga hea meel näha, et me eh, jagame seda mõtet, et praegune süsteem tuleb ümber korraldada. nagu ma ütlesin juba eh, sissejuhatuses, me eh, tõepoolest mõtleme tuleviku käibemaksusüsteemile ja komisjon arvab, et tegemist on raske tööga ja äh, paistab, et äh, seda minimaalset standardmäära on järk-järgult vaja tõsta. aga äh, praegusel hetkel on liiga vara panna paika alaline käibemaksutase. uue käibemaksustrateegia väljatöötamine jääb tulevikku ning määrade osas ei saa komisjon praegu ka paika panda mitte mingisugust ähm, ajalist märki. vaja on arutada strateegiat ja selle strateegia arutelu konsultatsiooni põhjal äh, teeb komisjon ka tuleviku seadusandliku ettepaneku. me praegusel hetkel lõpetame tööd rohelise raamatu kallal. järgnevatel nädalatel äh, tekivad need küsimused, mille alusel me hakkame teemat arutama, me pöördume parlamendi poole, avalikkuse poole, liikmesriikide poole ning need küsimused, mis siis tõstatuvad, keskenduvad nendele teemadele, mida ka täna käsitleti meie arutelus ning eh, me tõepoolest ootame tulevasi arutelusid selles vallas, et komisjon Eh, saaks töötada välja palju parema strateegia kui see, mis meil tänapäeval on. suur tänu, härra volinik. Eh, härra Kaasa. Nħu pjaċir li l-Kommissarju qed jifhem li aħna qegħdin nitolbu li kemm jista' jkun malajr eh, toħroġ din li green paper biex ikonna dan id-dibattitu nkun nistgħu nidħlu aktar fil-fond dwar proposti li ħadd toħorġu biha il kummissjoni kif qalu sħabi ettepanek eh, mille komisjon eh, on teinud, on üsna huvitav, nagu kolleegid juba ütlesid, me peame eh, pettusest selles maksusüsteemis jagu saama, me peame aitama ettevõtete sektori, ettevõtlussektorit me peame äh, praeguses süsteemis olemasolevad takistused kõrvaldama ning me soovime siseturgu, mis oleks tõhusam. me ei ole veel hakanud üksikasjalikult arutama lahendusi, aga me palume, et komisjon tuleks oma ettepanekutega välja nii kiiresti kui võimalik, et me tõesti saaksime seda uut süsteemi arutada nii et, et meil oleks tõesti praegusega võrreldes tõhusam käibemaksusüsteem. nii palju, kui ma äh, aru saan, on selle raporti eesmärk küll käibemaksuperioodi lihtsalt pikendada, aga me tahame selle raportiga komisjonile ka öelda, et me ootame komisjoni ettepanekuid, nii et me saaksime äh, esitada ka oma äh, ettepanekuid, mis puudutavad tõsisem, äh, paremat käibemaksusüsteemi aitäh, härra Kaasa, sellega on see arutelu lõppenud ning homme pool kaksteist me siis hääletame. ja nüüd läheme edasi järgmise punkti juurde, milleks on kiireloomuline abi Haitile ja kõigepealt annaksin